maksuga. meie ütleme ei muudatusettepanekutele üks ja kaks, aga me toetame muudatusettepanekut number kolm. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Philip Lambert.